kolleegid ja nüüd äh, teen teatavaks hääletustulemused. soovitused läbirääkimiseks uue partnerluslepingu üle Ühendkuningriigiga on vastu võetud. Euroopa tulevikukonverents vastu võetud. konkurentsipoliitika esimene lõige esimene osa vastu võetud, teine lõige teine osa vastu võetud, vastu võetud, lõige kaks teine osa vastu võetud lõige viis, muudatusettepanek kakskümmend, tagasi lükatud, muudatusettepanek neliteist tagasi lükatud, muudatus üks tagasi lükatud, lõige seitse vastu võetud, muudatus kaks tagasi lükatud, muudatus kaheksa tagasi lükatud, lõige üksteist esimene osa vastu võetud, lõige üksteist teine osa vastu võetud, lõige kaheksateist tagasi lükatud, lõige kakskümmend kaks vastu võetud, lõige kakskümmend kuus vastu võetud lõige kakskümmend seitse vastu võetud, lõige kakskümmend kaheksa esimene osa vastu võetud, kakskümmend kaheksa teine osa vastu võetud, kolmkümmend üks esimene osa vastu võetud, kolmkümmend üks teine osa vastu võetud, kolmkümmend kaks vastu võetud, muudatusettepanek viis vastu võetud, lõige kolmkümmend neli langes ära, muudatusettepanek nelikümmend neli vastu võetud, lõige kolmkümmend kuus, esimene osa langes ära, teine osa langes ära, kolmas osa langes ära. lõige kolmkümmend seitse vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, muudatusettepanek viisteist tagasi lükatud, muudatus kakskümmend üks tagasi lükatud, lõige kolmkümmend üheksa vastu võetud, nelikümmend üks vastu võetud, nelikümmend viis vastu võetud muudatusettepanek üheksa vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist kakskümmend neli vastu võetud, lõige nelikümmend seitse langes ära. pärast lõiget nelikümmend seitse muudatusettepanek esimene osa tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme, teine osa tagasi lükatud, muudatus üksteist vastu võetud, muudatus kaksteist tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend viis tagasi lükatud, muudatus kaheksateist tagasi lükatud, muudatus kakskümmend kuus tagasi lükatud. lõige viiskümmend viis esimene osa vastu võetud, viiskümmend viis teine osa vastu võetud, viiskümmend viis kolmas osa vastu võetud, viiskümmend viis neljas osa vastu võetud viiskümmend seitse vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend viis vastu võetud, lõige kuuskümmend langes ära, lõige seitsekümmend kaks vastu võetud, lõige seitsekümmend kolm esimene osa vastu võetud, seitsekümmend kolm teine osa vastu võetud, seitsekümmend viis vastu võetud, muudatus kolmteist vastu võetud, kaheksakümmend kaks teine osa langes ära, muudatusettepanek kolm, lõige üheksakümmend tagasi lükatud, pärast lõiget üheksakümmend kolm muudatus kakskümmend üheksa vastu võetud, muudatus kolmkümmend vastu võetud, kolmkümmend üks vastu võetud, kolmkümmend kaks vastu võetud, kolmkümmend kolm vastu võetud, kolmkümmend neli vastu võetud pärast lõiget üheksakümmend kolm esimene osa tagasi lükatud, muudatus kakskümmend kaks teine osa tagasi lükatud, kakskümmend kaks kolmas osa tagasi lükatud, muudatus kakskümmend kaks neljas osa tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend seitse vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kolm tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend seitse, vastu võetud, muudatusettepanek üheksateist, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, vastu võetud, nelikümmend, vastu võetud, muudatus nelikümmend üks, vastu võetud, muudatus nelikümmend kaks, vastu võetud. muudatus nelikümmend kolm, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, vastu võetud, muudatusettepanek seitse, vastu võetud viide seitseteist vastu võetud, põhjenduspunkt B esimene osa vastu võetud, samamoodi ka teine osa, põhjenduspunkt D esimene osa vastu võetud, põhjenduspunkt D teine osa vastu võetud Need olid hääletustulemused. Nüüd liigume teise hääletusvooru juurde, mis algab kell 2.30 pärast lõunal ning kestab kolmveerand neljani hääletus toimub täpselt sama menetlusega, mis meile kõigile on juba tuttav, mida me ka hommikul kasutasime. seega teine hääletusvoor kuulutatakse alanuks ning teil on võimalik hääletada kuni viisteist neljakümne viieni. hääletuste tulemused edastatakse teile kell kaheksateist viisteist. suur aitäh teile koostöö eest. üks hetk ja siis jätkub meie osaistungjärk, aitäh!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 Il presidente. Nope. Buongiorno a tutti, cari colleghi. L'ordine del giorno reca. tere pärastlõunat kõigile, head kolleegid. päevakorras on järgmine punkt, suuliselt vastatav küsimus nõukogule ja komisjonile, mis puudutab olukorda Schengeni alal pärast Covid-19 puhangut tahaksin kõigile saadikutele meelde tuletada, et selle arutelu ajal ei ole vaba mikrofoni ega sinise kaardi voorusid. suulise küsimuse autor, libekomisjoni esimees härra Lopes Aguilar saab esimesena sõna. aitäh, lugupeetud eesistuja. Pregunta oral a la comisión sobre Schengen. Debemos mul on au äh, esitada suuline küsimus Schengeni ala kohta. me peame olema suutelised rääkima Schengeni alast, meil on Schengeni ala aastapäev. Luksemburgis palju aastaid tagasi allkirjastati kokkulepe ning sellele järgnes äh, konventsioon ning Euroopa Liidu õigusaktid Schengeni ala kohta, mille Euroopa Parlament vastu võttis. aga me peame rääkima Schengeni alast eelkõige seetõttu, et see ei ole praegu heas seisukorras. Schengen on ohus, Schengeni ala on ohus ning see on praegu probleem. Need meist, kes töötavad Euroopa Liidu institutsioonides, edastavad sõnumit Euroopa Liidu kodanikele, aga see ei vaja selgitamist, sest kõik teavad, et tegu on Euroopa Liidu kõige väärtuslikuma varaga ning see on toob kõige suuremaid eeliseid Euroopa Liitu kuulumisele. vaba liikumine ilma piiranguta ja takistusteta, ilma piiride ja diskrimineerimiseta eurooplaste vahel. enam kui nelisada miljonit kodanikku Euroopa Liidus saab sellest kasu. aga mis toimub? Schengeni ala reguleerivad Euroopa Liidu õigusaktid, Schengeni piirieeskirjad määrus, mis on otseselt siduv liikmesriikide jaoks. kaitstes sellega Euroopa Liidu kodanikke ning see sätestab tingimused sisepiirikontrolli kehtestamiseks avaliku korra julgeoleku eesmärkidel. küll aga oleme leidnud ennast endanägematus olukorras Covid-19 puhang ning seetõttu on õigustatud selle suulise küsimuse esitamine Schengeni ala pärast Covid-19 puhangut, mis saab Schengeni alast pärast Covid-19? sest liikmesriigid kiirustasid vastu võtma ühepoolseid meetmeid, need ei olnud koordineeritud, neid ei kommunikeeritud omavahel. sisepiiride taaskehtestamine liidus tõi kaasa tohutult pikad järjekorrad sisepiiridel see tõi kaasa politseivägede ülekoormuse, vajalike kaupade liikumise probleemid ning ka probleemid hooajaliste töötajate jaoks, keda samuti Euroopa Liidu õigusaktid kaitsevad. kõik need on probleemid, mida me peame arutama selle suulise küsimuse raames. ning seetõttu olen üsna selgelt küsinud, kas teie arvates need meetmed, mis kehtestati, on kooskõlas Schengeni piirieeskirjadega ja nende kolme põhimõttega vastastikune usaldus, solidaarsus aga ka vajadus järgida õigusriigi põhimõtet. avalik kord ja julgeolek leidsid mainimist mitmel korral, kui taaskehtestati äh, piirikontroll, sisepiirikontroll, äh, näiteks mainiti terrorismi, aga rahva tervis mitte kordagi. me võime kehtestada äh, rahva tervise kaitseks välispiirikontrolli, aga mitte sisepiirikontrolli nüüd Schengeni ala taastamine. meil on olemas taastekava, aga kuidas me tagame, et ka Schengeni ala taastub ja et see on taas toimib niipea kui võimalik. kuidas me tagame, et kontrollid on erandlikud, täpselt nii, nagu on sätestatud piirieeskirjades ning et need kontrollid on ajaliselt piiratud? ja ajaliselt piiratud väga rangelt. ning milliseid praktilisi meetmeid on võimalik rakendada selleks, et tagada koordineeritud lahendus olukorrale? loomulikult komisjon teostab järelevalvet Euroopa Liidu õigusaktide teostamise üle nende probleemide ees ma palun teie toetust resolutsioonile pärast, kui oleme selle suulise küsimuse arutanud ning ma tänan Daniel Ferrancheringit ka nende toetuse eest. aga ma tahaksin meenutada, et resolutsiooni sisu on sõnum komisjonile, et meil ei tohi olla koordineerimise puudumist või ühipoolseid ots-, ühepoolseid otsuseid ja meetmeid. meil ei saa olla erinevat kolleegid ütlesid mulle seda, ma väga vabandan, et kat-. teemat. Black Lives Matter mustanahaliste elud on olulised, loomulikult see on nii, aga ka Schengen on oluline, Schengen on samuti oluline. Euroopa Liidu õigus on oluline. Euroopa Liidu õigus on oluline ka kriisi ajal. Euroopa Liidu õigusaktid peavad jääma kestma ka kriisi ajal, me peame õppima sellest Euroopa Liidu õigus on eriti oluline kriisi ajal eriline Covid, eriti Covid-19 kriisi ajal. pärast suulise küsimuse arutamist tahame vastu võtta resolutsiooni, mis kutsub üles täielikult taastama Schengeni ala, hästi toimivat Schengeni ala, see on kõige väärtuslikum Euroopa Liidu vara. Aguilar, querido Juan Fernando ja adesso anno-. Äh, aitäh, härra Lopez Aguilar ja nüüd annan äh, nõukogu nimel sõna minister Reprinjatsile, palun. suur tänu, härra president, austatud äh, saadikud. Äh, viimaste kuude vältel on Euroopa Liit seisnud silmitsi kõige raskema kriisiga selle alustamisest alates. pandeemia on seadnud ohtu teatud Euroopa projekti põhiomadused, näiteks äh, ühtne turg ja liikumisvabadus. Te kindlasti olete kõik minuga nõus, et sellel raskel perioodil on suurim prioriteet olnud viiruse leviku aeglustamine ja selle peatamine paljud liikmesriigid on selleks olnud sunnitud äh, võtma kasutusele õiguslikke ja praktilisi meetmeid, mis on piiranud vaba liikumist. selles kontekstis on äh, toimunud äh, sisepiiridel piirikontrolli taastamine ja seda peetakse, on peetud vaja, vajalikuks ka nende riikide poolt, kes äh, enne pandeemiat olid väga skeptilised selliste meetmete osas. sisepiiridel kontrolli taastamine on olnud äh, ähm, väga äärmuslik samm, mida on tehtud viimases hädas ja selliste äh, ja see praktikas muidugi peab täitma teatud nõudeid. komisjon ei ole, kui aluslepingute äh, täitmise tagaja ei ole välja toonud ühtegi aluslepingute rikkumist. ja pandeemia algusest saadik on kõik liikmesriigid teinud koostööd nõukogu ja ka komisjoniga selleks, et leevendada Äh, selliste meetmete mõju kodanike vabale liikumisele. liikmesriigid on äh, võtnud kasutusele meetmeid selleks, et tagada äh, toidu, isikukaitsevahendite, meditsiinivahendite vaba liikumise pi-, üle piiride liikmesriigid on samuti koordineeritud viisil piiranud igasugust eba, mitte hädavajalikku reisimist Euroopa Liitu. olukord on hakanud paranema ja tänu sellele on liikmesriigid hakanud ka leevendama kaitsemeetmeid ja soodustama vaba liikumist Euroopa Liidu piires. ja mõnedel juhtudel on hakatud järk-järguliselt leevendama piirikontrolle sisepiiridel liikmesriigid komisjoni toetusel on pühendunud sellele, et kõik jätkuvalt kasutatavad meetmed oleks kooskõlas proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetega. enamik liikmesriigid ja Schengeni alaga liitunud riigid on kõrvaldanud äh, kontrollid sisepiiridel äh, juuni keskpaigaks. enamik plaanivad äh, jõuda selleni käesoleva kuu lõpuks on küll veel väga palju, mida tuleb ära teha selleks, et äh, kõrvaldada ka piirangud välispiiridel. välispiiridel piirikontrolli kõrvaldamine koordineeritud äh, viisil on juba alanud ilma suuremate probleemideta ja see näitab, et liikmesriikidel on tugev soov tagada Schengeni ala tugev toimimine. ma loodan, et me suudame neid seda positiivset äh, ähm, edasiminekut ka jätkata. ja algatada ka tulemusliku arutelu selleks, et tagada Schengeni ala edukas tulevik sisepiiridel piirikontrolli taastamise tingimused tuleb määratleda nii, et need äh, tagaksid äh, julgeoleku ja rahva tervise turvalisuse. ja need sätted ei tohiks jätta mitte mingisugust tõlgendamis, äh, liigset tõlgendamisruumi, aitäh! suur tänu, minister Brnjats, järgmine kõneleja on äh, volinik Johanson komisjoni nimel, palun. lugupeetud president, parlamendiliikmed, Schengen on üks Euroopa Liidu suurimaid saavutusi ja Euroopa Liidu kodanikud väga hindavad seda, nagu ütles ka äh, härra Lopez Aguilar, kes on Liive komisjoni juhataja. Schengeni, me tähistasime hiljuti Schengeni kolmekümne viiendat aastapäeva ja äh, Schengen on läbinud ka väga olulise äh, testi. mitte kunagi varem ei ole Schengeni ala nii suure surve all olnud. liikmesriigid on võtnud kasutusele erinevaid meetmeid, et kaitsta oma kodanike tervist. suurem osa Schengeni liikmesriike äh, kehtestasid kontrollid piiridel. Need meetmed, need ja muud meetmed aitasid päästa kümneid tuhandeid elusid, kuid äh, sellel olid väga tõsised tagajärjed liikumisvabadusele ja sellel, nendel meetmetel olid ka suured sotsiaalsed ja majanduslikud äh, mõjud. hiljuti äh, esitles Euroopa Komisjon äh, teekaarti selleks, et kõrvaldada Covid üheksateist piiram-, pandeemiaga seotud piiramismeetmed. kolmekümnendal mail avalikustas komisjon teatise, kus äh, esitati ka kava sisepiiridel piirikontrolli kaotamise kohta. samuti vaadati tulevikku ja arutleti Euroopa Liidu välispiiridel piirikontrolli kaotamise üle. epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt on selle nädala esmaspäevaks alates, esmaspäevaks enamik riike kõrvaldanud juba sisepiiridel piirikontrolli ja reisipiirangud. komisjon on julgustanud ka ülejäänud liikmesriike sisepiiridel kontrolli kõrvaldama ja võimaldama ka kodanikele reisida. ma eeldan, et kõik sisepiiride kontrollid on juunikuu lõpuks kõrvaldatud ja pärast seda saame hakata ka välispiiridel kontrolle leevendama. Schengeni reeglid, Schengeni eeskirjad annavad liikmesriigidele võimaluse kaheks kuni kuueks kuuks piirikontroll taastada teatud äh, piirisektsioonidel või välispiiridel. liikmesriikidel on võimalik äh, teatud konkreetsed äh, piiripunktid paika panna. konsultatsioonide käigus ministritega ja kõikide Schengeni ala ministritega ja koostöös äh, Covid-19 töögrupiga saime me äh, lahendada väga palju probleeme seoses ka uute piirikontrollidega tekkinud probleemidega. komisjon on seisukohal, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja Schengeni riigid äh, olid kooskõlas Schengeni eeskirjadega. alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on kuus Schengeni riiki äh, taastanud piirikontrollid vastavalt Schengeni eeskirjadele ja selle põhjuseks on olnud erakorral, erakorralised äh, rändevood äh, terro- ja terrorismioht. Neid äh, piirikontrolle on pikendatud aina enam ja, ja enam kuni ka selle aasta oktoobri ja novembrini komisjon on pidevalt julgustanud liikmesriike leidma alternatiive piirikontrollidele, mis võimaldaksid saavutada samu tulemusi. see hõlmab politsei kontrolle proportsionaalseid politseikontrolle on võimalik läbi viia piirialadel ja need võivad asendada piirikontrolle. alates kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast on komisjon äh, ka ette pannud muudatused Schengeni eeskirjadesse, tagamaks, et äh, piirikontrollide taastamine oleks tõepoolest ainult viimase, ainult hädavajalikul juhul võetav meede hiljutised kogemused piirikontrollidega seoses rahva tervise kaitsmisega, selle üle tuleks veel äh, mõelda. komisjon äh, soovib äh, arutleda selle üle, milliseid õiguslikke samme võtta selleks, et valmistada meie ühiskondi ette sarnasteks tulevikuolukordadeks ja mõelda sellele, millist abi me saaksime ähm, tagada ja milline vastus peaks olema Euroopa Liidu poolt nii sise- kui välispiiridel. praegu saab Euroopa Liit sekkuda ainult siis, kui välispiiridel esineb pidev pikaajaline oht, mis ohustab kogu Schengeni ala. Covid näitab, et äh, me peame paremini ennetama ähm,, olema valmis äh, erinevateks olukordadeks ja meil peavad olema äh, tõhusad menetlused selle jaoks. piirikontrollide taastamine peaks äh, olema seotud konsultatsioonidega ja ühiste konsultatsioonidega seotud liikmesriikide ja komisjoni vahel. viimaste kuude kogemused on näidanud, et äh, Schengen, et seda Schengeni eeskirjade sätet kasutatakse väga harva hädaolukordades uus äh, rände- ja varjupaigapakt, mida ma peatselt äh, tutvustan, äh, paneb ette luua, alustada protsessi, mis taastaks usalduse liikmesriikide ja Schengeni riikide vahel. meil on vaja arutada Schengeni tuleviku üle ja ta-, ja selle üle, kuidas tagada, et Schengeni äh, õiguslik raamistik on valmis tuleviku väljakutseteks, aitäh! suur tänu, volinik! nüüd liigume edasi kõnelejate juurde fraktsioonide nimel. Euroopa Rahvapartei nimel poolteist minutit, härra Rangel, palun. aitäh, härra president Schengen on kahtlemata üks Euroopa Liidu alussammastest. võib lausa öelda, et see on kõige olulisem saavutus Euroopas. ja see on nüüd seotud küsimuse alla Covid-19 tõttu. liikmesriigid langesid paanikasse ja oma kodanike kaitsmiseks nad äh, täiesti arusaadavalt reageerisid ühe ja sulgesid ühepoolselt oma piirid. nüüd peame me tagama, et äh, Schengeni osas toimub äh, edasiminek, et me taas, et Schengen taastub, et me täielikult koordineerime oma tegevust ja siinkohal on väga tervitatav see, mida komisjon teeb, et on tehtud pingutusi ja ma tooksin siinkohal välja, et liikmesriigid ei koordineerinud alati enda reaktsiooni äh, Schengeni äh, ala taastamisel. ja ka ma sooviksin ka öelda, et ei ole tõsi, et Schengeni eeskiri ei võimalda äh, võtta meetmeid rahvatervise huvides sest äh, Schengeni sätted äh, tegelikult võimaldavad seda. ja sellest tulenevalt ma leian, et äh, praegune olukord on täielikult õiguslikult pädev. suur tänu, härra Rangel. palun kõnelejatel pidada kinni kõneajast. nüüd sotsialistide ja demokraatide nimel äh, Tanja Fajon, palun. suur tänu, president, äh, austatud volinik, kõigepealt äh, suur tänu kõikide äh, koosolekute eest, mis meil on toimunud viimastel nädalatel ja teie koostöö eest. Te kindlasti teate sellest, kui oluline on Schengenit uuendada. ilma selleta ei ole meil võimalik ka taaselavdada Euroopa majandust. Schengeni ala on kolmekümne viie aastane nüüd ja see ei ole kunagi olnud nii suures ohus kui praegu. praeguse tervishoiukriisi käigus oleme näinud, et liikmesriigid on võtnud ühepoolselt meetmeid, ei ole tegevust koordineeritud, piirid on kinni, inimesed ei ole saanud koju naasta, ka meditsiinivarustus ei ole saanud piiri ületada ka tervishoiuametnikud ei ole saanud piire ületada. meil on vaja selgeid eeskirju. Te mainisite, et Schengen on seisnud silmitsi suurte väljakutsetega. viimase nelja aasta jooksul on neljal liikmesriigil olnud kontrollid sisepiiridel ilma äh, tegeliku õigusliku aluseta. sellised piirangud ja sellised meetmed seavad ohtu kogu Schengeni ala ja kogu Euroopa projekti. ma pean küsima, kas need meetmed olid õigustatud Sloveenias, näiteks Novgorodtsa linnas oli palju lihtsam minna linna Itaalia poolsesse ossa kui Maribor, mis asub Sloveenias ja kui me räägime ühisest varjupaigapoliitikast, siis äh, kui me seostame selle küsimuse Schengeni ala hea toimimise ja reformiga, siis me, siis me ei, ei saada edu. mõlemad paketid, nii rändepoliitika kui ka Schengeni reform, mõlemad paketid tuleb äh, vastu võtta ja see vastutus on täielikult liikmesriikide õlul. suur tänu järgmine kõneleja, härra Tudratše, palun. suur tänu, härra president, proua volinik. eelmisel täiskogul äh, tähistasime me Schumanni deklaratsiooni äh, tähtpäeva, tegemist on isikuga, kes äh, järk-järgult ehitas üles solidaarsuse ja ühtsuse Euroopas kolmkümmend viis aastat on äh, liikmesriigid ka ähm, kasutanud äh, Schengeni ala võimalusi. ja nüüd on selge, et me peame äh, kaitsma seda saavutust. pandeemia on seadnud ohtu Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõtte. komisjon on sellele reageerinud väga leebelt ja see kõik on toonud kaasa selle, et äh, meie kodanikud on Euroopa saavutused küsimuse alla seadnud. me ei soovi, et äh, selline suhtumine äh, aina süveneks. pandeemia on näidanud, kui äh, habras Euroopa on ja kui väga meil tegelikult on vaja üksteist ja aidata üksteist. me oleme mõistnud, kuidas asjad äh, toimivad ilma Schengeni alata. mul on aga nagu küsimus, kuidas mm, kuidas aidata Bulgaaria ja Rumeenia kodanikke, kes on Schengeni alast väljaspool? ka neil on vaja teatud äh, solidaarsusmärki ja see on eelkõige küsimus äh, Saksamaale, kelle eesistumine nõukogus varsti saabub. suur tänu nüüd äh, ID nimel äh, järgmine kõneleja, palun. suur tänu, härra president. väga oluline on see, et äh, liikmesriigid saavad, saaksid säilitada oma iseseisvuse, mis puudutab piirihaldust, aga meil on praegu tegu pandeemiaga ja on võetud ka reisipiiranguid ja ning mul oleks ka küsimus komisjonile komisjoni esindajad on siin kohal ja, ja te olete ka kritiseerinud piirikontrolli sisseviimist ja ka samuti on kritiseeritud piirikontrolle välispiiridel. aga me seadsime piirikontrollid sisse alles siis, kui pandeemia oli juba levinud väga kaugele. ning äh, Sitsiilias näiteks ähm, äh, äh, suurenes tohutult ka sisserändajate arv ning nüüd me peame tegelema ka võtmesektoritega, turism ja teised, need on tõesti väga tohutult kannatanud, neil on vaja ka äh, vaja uut motivatsiooni saada, abipaketti, aga me ei ole selle kohta midagi kuulnud. suur tänu ka selle eest, et olete nüüd äh, kõne ajast kinni pidanud ja nüüd järgmisena saab sõna kolleeg Strik märtsis pidid liikmesriigid võtma mm, väga äh, kiiresti meetmeid selleks, et võidelda Covid-19 viirusega ning mm, erinevate meetmete seas ka mm, suleti piirid. ja see on küll mõistetav kodanikele, aga samas see ei ole päris kooskõlas põhiõigustega, liikumisvabadusega ja ka mittediskrimineerimise kohustusega ja piiride sulgemise tulemusena Euroopa Liidu kodanikud ei saanud tagasi pöörduda oma kodudesse, ei saanud külastada oma perekondi, ei saanud minna oma töökohtadele, kui tegu oli eh, välismaiste töötajatega. nii et me peame võtma tõesti tõhusaid meetmeid, eh, keskenduma rohkem tervishoiuga seotud meetmetele, meetmed peavad olema proportsionaalsed ja samuti neid tuleks rohkem koordineerida ka piiri, eh, piirkondades ja nüüd meil on välispiirid endiselt veel kinni, kuigi sisepiirid on avatud ja me näeme, et varjupaiga taotlejatel, sisserändajatel on praktilisi probleeme selleks, et jõuda ka mm, liikmesriikidesse, samuti perede taasühendamisel on väga suuri probleeme, nii et me sooviksime, et komisjon tegeleks tõsiselt nende õiguste riiki, rikkumisega, suur tänu. ja nüüd ECR-i nimel saab sõna kolleeg Procaccini üheks minutiks, palun, Nikola suur tänu, härra president, see kriis näitas ühte asja. nimelt eh, Euroopa idee, nii nagu me sellest aru saime, on eh, kaduma läinud vajaka on ka teadmispõhistest lähenemistest pandeemiale ja samuti meil on tegu ka majanduslike väljakutsetega, et sellega me peame tegelema ka järgnevad äh, ajad. aga praegu me tegeleme eelkõige just Schengeni alaga ja me näeme, et siin on kaupade, inimeste vaba liikumine sattunud probleemidesse, aga samal ajal on jäetud mulje, justkui oleks uksed avatud ähm, sisserändajatele. libekomisjonis me mõne aja eest kuulsime jällegi sellest, et ähm, kuidas sadu varjupaigataotlejaid jõudis ühte piirkonda ja ja kui need inimesed peavad siis tõesti kohutavates oludes elama ja isegi hukkuvad, siis see ei ole sugugi mitte Euroopat ja suur tänu ja nüüd kolleeg Daily kuue nimel. suur tänu, härra president. ma arvan, et äh, praeguseks võib öelda, et Schengeni eh, piirieeskiri, eh, ta on kasu ainult sellisel juhul, kui meie saame sellest oma kasu, aga see ei eh, kohaldu sugugi mitte teise nahavärviga inimestele, nii et sise